Camilo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 Nous allons commencer la réunion dans quelques instants. Signal... mõne hetke pärast alustame, praegu ootame alles tehnikuid, kes saaksid meile rohelise tule anda Okay, it seems that we can start now. Good afternoon, everyone um.... tundub, et me võime alustada. Eh, tere pärastlõunat kõigile. koosolek on avatud ja õnnitlused neile, kes eh, valiti Euroopa Parlamenti nii uutele kui vanadele, mõnede nägusid ma tunnen ja eh, mulle tundub, et mina olen parlamendist kõige kauem olnud, sellepärast paluti mul täna see koosolek avada ja ma hakkan meie järgmist, järgmise esimehe valimisi juhatama. kõigepealt tuletan meelde, millised on meie kodukorrareeglid, meie eesmärk on PETi juhatuse valimine, moodustamine, kõigepealt me peame valima järgmise esimehe või esinaise, siis neli öö, ehm, neli aseesimeest vastavalt kodukorra reegli number sada kolmteist, kakssada kolmteist ja ehm, me ei tohi olla nii, et kogu juhatus on mehed või naised ja nad ei tohi olla ka kõik ühest liikmesriigist, seega eh, kõigepealt esimees ja siis aseesimehed tuleb paika panna ja eh, nüüd Äh, siin osalevad hääletamises ka asendusliikmed, kvoorumit täisliikmetest meil ei ole, härra Angel, Angel Zambaski, kui ma valesti ütlesin, siis ma vabandan, ta äh, asendab härra Kirjakos Velepulust, ECR-ist siis proua Marabitso asendab kolleegi ID-st Adam Koosa asendab äh, Anna-Michelle Asimopopoulost Rahvaparteist, Sven Schultz asendab Laurent äh, Georgit, Georgi Vintset EPP-st jällegi ja lõpuks Dimitris Papadakis asendab härra Alfred Santi sotsiaaldemokraatidest. kas kõik on üles loetud? kas keegi veel asendab kolleegi täisliiget? palun öelge mulle oma nimi mikrofoni ei ole. And who you are going to replace Margaret? Te asendate kolleeg Aukenit rohelistest, seega see on nüüd kirja pandud ja veel üks kolleeg. sotsiaaldemokraatide kolleeg asendab täisliiget. palun korrake seda nime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 okei okay,, nobody else it seems. tundub, et rohkem ei ole asendusliikmeid. Yes, you may be needing your card. Teil võib vaja minna hääletuskaarti. ja nüüd hakkame esimest valima kõigepealt. pean kontrollima, kas kvoorum on koos. meil on vaja üheksat liiget, see on selge, üheksa inimest on kindlasti kohal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 aitäh, kas on veel kandidaate? paistab, et ei ole. seega vaid üks kandidaat esimene kohale, proua Montserrat, kus te olete siin, kas te olete nõus kandidaadiks olema? jah. ma peaksin ka kontrollima, et te olete täisliige, ilmselgelt olete, ja te olete täitnud ka oma finantshuvide deklaratsiooni ja täpselt samamoodi käitumisjuhendi deklaratsiooni. nii et äh, võime siis äh, lihtsalt aplausiga teid valituks kuulutada. palju õnne ja nüüd vahetame kohad ära First of all, thank you, I would like to thank you. aitäh kõigepealt toetuse eest mulle, et äh, olite valmis valima mind selle olulise komisjoni esimeheks. see komisjon on uks Euroopa Parlamenti. meil on võimalus sellel õigusloomeperioodil kuulata oma kodanike probleeme ja aidata neil lahendada neid ja see on ka suur võimalus meie kõikide jaoks tuua parlamenti kodanikele lähemale, tuua Euroopat lähemale kodanikele ja mina oma töös saan olema õiglane, pean kinni äh, õigusriigi põhimõtetest ja me loodame teha koostööd kõikide fraktsioonidega konstruktiivselt ja vastutustundlikult, kaitstes meie kodanike üldiseid huve. nii et suur-suur tänu kõikidele veel kord. ja kui lubate, siis ma äh, läheksin üle hispaania keelele. ja kõigepealt nüüd eelmine esimees andis meile ka asendusliikmete nimed, kes asendavad täisliikmeid ja nüüd me valime meie komisjoni esimese aseesimehe. ja kuulame ära siis fraktsioonide kandidaadid Tatjana Štanoka. aitäh, veel keegi? teisi kandidaate ei ole. kui ongi ainult üks kandidaat, siis äh, kõigepealt äh, Tatjana Štanoka, kas te aktsepteerite, et teid pakuti välja? Yes, I do agree to be nominated. jah, olen nõus olema kandidaat. ja kas olete alla kirjutanud ka kõik deklaratsioonid? suurepärane. kõik nõuded on täidetud ja on vaid üks kandidaat esimese aseesimehe kohale ja kui see on kõigile vastuvõetav, siis valime ta lihtsalt aplausiga. ja õnnitlused teile ja võite tulla siia. nüüd siis Rahvapartei palub sõna. suur tänu. Äh, ma paluksin äh, kaheminutilist äh, pausi, kui tohib. kaks minutit. ma pean korraks oma fraktsiooniga veel kandidaadi üle konsulteerima, siis läheb kõik edasi kiiremini. kaheminutine paus, seda palume. ainult kaks minutit kui see on teistele fraktsioonidele vastuvõetav, siis üks fraktsioonidest on palunud kaheminutilist pausi, et arutada korraks äh, kandidaate, nii et kaheminutiline hetkeline paus Sí, apreciados miembros, han pas-. niisiis, lugupeetud liikmed, nüüd on üle kümne minuti aega kulunud ja kui lubate, siis läheksime oma töö juurde tagasi. jätkame oma istungiga. kas fraktsioonidest tahab nüüd keegi uuesti sõna saada? aitäh, proua esimees. Eh, mis puudutab eh, esimehe ja aseesimeeste eh, valimist, siis me lähtume fraktsioonidevahelisest kokkuleppest, aga on mõned probleemid sellega tekkinud ja seetõttu me pidimegi arutama fraktsioonis ja ma paluksin praegu ka valimiste edasilükkamist. meie teeksime ettepaneku, et äh, menetlus jätkub plaani kohaselt, et me jätkaksime iga eraldi koha hääletamist. kui rohkem sõnasoove ei ole, siis rahvaparteil on üle seitsme liikme ja nad on taotlenud hääletamise edasilükkamist. sotsiaaldemokraadid on vastu, nii et paneme selle küsimuse hääletusele, ehk siis hääletame äh, hääletuse edasilükkamist roheline nupp tähendab seda, et te toetate hääletamise edasilükkamist, punane nupp, et te ei toeta edasilükkamist. aga enne, kui äh, hääletama lähen, härra Kanjas, jah, meie asendus Renew Europe'ist äh, on ees, keda asendan mina, jah, see on vastuvõetav nii et äh, alustame hääletusega. hääletus on avatud perfecto nadie me ha pedido <laughs> si no secreto o no pues si les kui sobib, siis ei ole salajane hääletus ja me võime hääletada ka käe tõstmisega, kes siis toetab meie hääletuse edasilükkamist. Estas si les, si les parece, como desde ¿no? también los servicios técnicos um, de la Cámara nos están viendo. tehnilised talitused ei suutnud siiski hääli väga täpselt kokku lugeda, kasutame elektroonilist hääletust. ehk siis roheline nupp, kui olete poolt, et lükatakse edasi hääletus ja punane siis, kui te olete vastu ehk sooviksite hääletust praegu jätkata de treinta, de treinta votatsioon. kolmkümmend häält, kaheksateist vastu edasilükkamisele, kaks edasilükkamise poolt, nii et jätkame hääletusega. ja nüüd valime siis teise aseesimehe juhatuses, kas on kandidaate suur tänu. ma sooviksin Yana Toomi esitleda äh, Pro Europe äh, fraktsiooni nimel teisele aseesimehe kohale. Ah, um- ei, rohkem ei ole. proua Müller. okei okay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 ja üks kandidaat kiidame heaks siis lihtsalt aplausiga. ja palun võtke ka oma istekoht sisse siin ees. Continuamos. Um, jätkame siis, valime kolmanda aseesimehe. kas keegi soovib nimetada kandidaadi? aitäh! meie fraktsiooni nimel, ECR-i nimel nimetaksin härra Richard Tšernetski kolmanda aseesimehe kohale tal on juba pädevus selles komisjonis töötamisest varasemast ametiajast. kas on veel kandidaate sellele kohale? mul ei ole teist kandidaati, aga Renew Europe fraktsiooni nimel ma sooviksin salajast hääletust. Renew Europe fraktsiooni nimel soovin salajast hääletust. nagu te teate, on tarvis seitset liiget, kes toetaksid seda salajase hääletuse otsust. kui palju liikmeid toetab salajase hääletuse taotlust? ja palun tõstke käsi, kui te äh, olete nõus, et toimub salajane hääletus. jah, seitse inimest on poolt, seega toimub elektrooniline salajane hääletus. kas on veel kandidaate? ei ole, üks kandidaat äh, roheline, kui olete kandidaadi poolt, punane nupp juhul, kui olete kandidaadi vastu. ja palun hääletame. elektrooniline hääletus. ei ole. estos son nulos, ¿no? Son... Sí, lo, sí. Um, anuncio el resultado de 31 personas que... kolmkümmend üks häält, kaheksateist poolt, härra Tšernetski, kümme vastu, kolm erapooletut. nii et kandidaat on nüüd valitud kolmanda aseesimehe kohale. võite tulla ja võtta oma koha siin sisse. Si, si les parece, pasamos ya a la última. Niisiis kui teile sobib, siis läheksime edasi neljanda ja viimase aseesimehe valimise juurde. kas on ettepanekuid kandidaatideks? SMT nimel meie ettepanek on Kristina Maestre Martin del Macro, see proua, kes istub minu kõrval. suurepärane, kas on veel kandidaate, kui ei, siis lihtsalt aplausiga kiidame heaks. õnnitlused ka teile. ma arvan, et ka teil on kõik deklaratsioonid alla kirjutatud, see jäi küsimata. jah, on kõik alla kirjutatud. ja paluksin ka teil tulla siia ette oma kohale. okei okay,, inform äh,, informo al-. ja annaksin teada liikmetele, et teil on nüüd juurdepääs e-peti äpile ehk andmebaasile, kus on kõik petitsioonid ja dokumendid, mis on seotud petitsioonidega. kui te soovite oma assistendile äh, ka juurdepääsu võimaldada, siis tuleb äh, taotlus esitada, sekretäriaat saadab teile e-kirja koos vastavate andmetega. ja teil äh, on ka pakett, äh, mis kirjeldab petitsioonikomisjoni tööd, see on kahjuks hetkel ainult inglise keeles. nüüd lõpetame hetkel oma kohtumise, järgmine kohtumine neljandal-viiendal septembril Brüsselis, see on meie esimene sisuline kohtumine ja ilusat suve teile kõigile!